kallid kolleegid, daamid ja härrad, paluksin natukene vaikust, meie koosolek on alanud, tegemist on äh, eelarvekomisjoni asutamiskoosolekuga äh, perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend mul on au juhtida seda äh, koosolekut kui ametist lahkuv komisjoni esimees tahaksin kõigepealt tervitada uusi saabunuid, tahaksin õnnitleda neid, kes tagasi valiti ning teen teile ettepaneku, et alustame tööga kohe, kuna meil äh, on üsna vähe aega. tuletan meelde, et tõlge on tagatud kõikides äh, siin äh, komisjonis viibivate saadikute keeltesse, välja arvatud malta keelde tuletan meelde, et nagu kõik eelarvekomisjoni koosolekud, kantakse ka seda koosolekut üle internetis ning äh, tahaksin teile eelkõige meelde tuletada, et me äh, saame hääletada ka elektrooniliselt. niisiis, kui tekib olukord, et mõnel saadikul ei ole kaasas hääletuskaarti, siis andke palun kohe teada meil on võimalus äh, välja jagada asendushääletuskaardid äh, siin saali sissekäigu juures. nii, kas kellelgi on vaja sellist kaarti? kas kellelgi on sellist kaarti vaja? Janos, sul? Janos on uus saadik meie hulgas ja on unustanud on ära unustanud, kuidas siin kojas käitutakse. niisiis, tuletan teile meelde, et meie tänase koosoleku eesmärk on äh, panna paika eelarvekomisjoni juhatus eelseisvaks viieks aastaks. kõigepealt tuleb meil valida komisjoni esimees ja siis neli aseesimeest vastavalt äh, kaks, artiklile kakssada neli parlamendi kodukorras. niisiis, kõigepealt valime äh, esimehe ja seejärel aseesimehed. ma tean, et et äh, mitmed äh, komisjoni liikmed, täisliikmed on äh, andnud juba volitused teistele nende asemel. härra Pablo Etenik Euroopa kuuest asendab proua Ljadnir Taad, esimees vabandab hääletuse pärast Äh, Daniela Aioto EFTT-st asendab Peeter Machi, Derek Voon asendab äh, proua Claire Modit, Kati Piri äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioonist asendab Paul Tangi. kas on veel keegi, kellel on volitused? kui, siis palun andke märku. niisiis mis puudutab äh, esimest punkti, see on esimehe valimine, siis kõigepealt meil on vaja kvoorumit. Äh, vähemalt äh, kümme saadikut on meil vajalikud siis. ja meid on siin kohe kindlasti rohkem kui kümme, nii et, et kvoorum on meil olemas. kas te soovisite midagi öelda, kallis kolleeg? mina asendan ühte ECR fraktsiooni saadikut samuti. võtame selle teadmiseks, aitäh. kas on esimehe kandidaat Gerard Depree, te olete siin jälle pärast mõningate aastatest eemalolekut tagasi jah, äh, aitäh, esimees, äh, mul on äh, väga hea meel näha siin väga paljusid kolleege, oma fraktsiooni nimel tahaksin teha ettepaneku, et meie komisjoni esimeheks saaks meie kolleeg Jean Artui. aitäh. kas on veel teisi kandidaate? ma ei näe teisi kandidaate, nii, siis küsin härra Jean Artuilt, kas ta on valmis olema esimehe kandidaat? jah, esimees, ma olen valmis, aitäh. niisiis, äh, härra Jean Artüi on fraktsiooni poolt kandidaadina esitanud, ALDE fraktsioon on esitanud tema kandidatuuri äh, vastavalt äh, artiklile viis üks, vabandust, viisteist üks. niisiis Äh, viidates samale artiklile on kandidaat olnud nõus kandideerima ja samuti ähm, vastavalt siis äh, artiklile äh, kakssada neli A on tegemist meie komisjoni täisliikmega. ta on täitnud finantshuvide deklaratsiooni vastavalt lisale A meie kodukorras ning olles ainukene kandidaat, Äh, kiidame ta heaks aplausiga. Jean Artüi, palju õnne, mul on väga hea meel anda teile üle äh, selle komisjoni juhtimine Thank you, thank you. aitäh, kallid kolleegid, aitäh usalduse eest. teen oma parima, et teie usaldust pälvida. kallid kolleegid, tahaksin teid kõigepealt tänada selle usalduse eest, mida te minu vastu üles näitasite uskuge, ma teen kõik, mis minu võimuses selleks, et teie usaldust väärida. tahaksin iseäranis tervitada Alain Lamassouri, kes juhtis seda komisjoni ande ja veendumusega, kaitstes visalt ja autoriteetselt parlamendi asja. meie olime sama valitsuse liikmed, Alain Juppé valitsuse liikmed ajavahemikul tuhat üheksasada üheksakümmend viis kuni tuhat üheksasada üheksakümmend seitse. tema oli eelarveminister ja mina vastutasin majanduse ja riigi rahanduse eest ma võin kinnitada, et me mõlemad oleme pühendunud eelarve läbipaistvusele ja riigi rahanduse läbipaistvusele. tol ajal valmistusime me üleminekuks ühisrahale ning koostasime stabiilsus- ja majanduskasvu pakti. kahe aasta jooksul õnnestus meil Prantsusmaa riigivõlga vähendada kuuelt protsendilt kolmele protsendile SKT-st ja tõepoolest niimoodi õnnestus meil saavutada see, et Prantsusmaa liitus euroalaga ja ma olen uhke selle üle, aga järgnevatel valimistel me kaotasime ja see on tihtipeale poliitikas julguse hinnaks. kallid kolleegid, tahaksin teid õnnitleda tagasivalimise puhul või valimise puhul ja tahaksin teid tänada, et olete otsustanud eh, olla just nimelt eelarvekomisjonis. eelarve on tegelikkus ja poliitikas, nagu te teate, on tegelikkus alati seotud vastuolu ja vaenulikkusega Eh, jah, tõepoolest, mitmeaastane finantsraamistik ajavahemikuks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on juba vastu võetud, see tähendab, ta on vastu võetud meie mandaadi ajaks. aga ma olen veendunud, et meil tuleb seista silmitsi vägagi põnevate aegadega. Eh, teemad ja need väljakutsed, mis meie ees seisavad, nendest puudus ei tule me peame kõigepealt läbi vaatama finantsraamistiku aastaks kaks tuhat kuusteist ja võib-olla isegi varem. selline läbivaatamine on demokraatlik nõue. Äh, ametisse valitud parlamendil peab olema võimalus öelda oma sõna sekka finantsraamistiku osas, mis kehtib kogu nende mandaadi ajal hiljutised Euroopa Parlamendi valimised nõuavad täpselt samuti, et väga põhjalikult vaadatakse läbi Euroopa Liidu toimimine ja seda tuleb teha kiiresti. finantsraamistiku valimiste järgne läbivaatamine on vajalik kohe algusest peale, näiteks ma mõtlen äh, vahendite ärakasutamise võimest, äh, täitmata kulukohustustest, mis on jõudnud enneolematule tasemele ja uute prioriteetsete valdkondade rahastamisest. Äh, kui me räägime nendest täitmata kulukohustustest, siis lõhe kulukohustuste ja maksekohustuste vahel on ligemale kakssada kakskümmend miljardit ja kakskümmend neli miljardit tuleb kohe välja maksta Eh, need on seotud eh, siis ühtekuuluvuspoliitikaga ja selle oleme saanud pärandiks aastast kaks tuhat kolmteist niisiis eh, samuti peame tegelema euroalaga, me peame tugevdama euroala juhtimist, võib-olla peaks kaaluma ka konkreetset eelarvet euroalale. Euroopa finantsstabiilsusmehhanism on samuti midagi, millele tuleb pöörata tähelepanu, näiteks selle demokraatlikule kontrollile Eh, vastavalt eh, stabiil-, eh, aluslepingute artiklile kolmteist peame pöörama tähelepanu stabiilsusele, koordineerimisele ja valitsusele ning reageerima siis viisil, mis vastab nii rahvusparlamentide ootustele kui ka euroala liikmesriikides ootustele ja Euroopa Parlamendi ootustele. me ei saa leppida lihtsalt valitsuste, parlamentide vaheliste konverentsidega, nagu neid siiamaani on peetud Äh, ametid ja omavahendid on samuti üks teema, millega meie komisjon peab tegelema ja üldisemalt me peame kontrolli alla saama riiklikud äh, kulutused, äh, oma halduskulutused. niimoodi saame illustreerida tõesti oma hea juhtimise põhimõtteid ja kui te nõus olete, siis ma mõtlen, et me peaksime natukene asjale mõtlema ja paika panema teeviidad oma tegevuskavaks, aga aeg surub peale Äh, üsna peatselt peame hakkama tegelema juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvesuunistega, nii et veel kord, kolleegid, tänan usalduse eest. Now... nüüd läheme edasi valimistega. meil on vaja valida komisjoni aseesimehed. ma äh, teatan asendusliikmed, kes hääletusel osalevad, need on samad inimesed, kes siis osalesid ka äh, äh, esimehe valimistel ning ma tahaksin rõhutada, et kui siin toimub mingeid muutusi, siis äh, fraktsioonid peavad äh, esimeest teat-, teavitama sellest, kas muutusi on, ei ole, hästi. niisiis, äh, siis, siis äh, Äh, pean ma teile teatama, et äh, kvoorum on olemas äh, vastavalt kodukorra reeglile kaks tuhat, kakssada kaheksa ning nüüd kutsun teid üles siis nimetama kandidaate aseesimehe ametikohale. First. To... niisiis, kõigepealt peame valima esimese asi, äh, aseesimehe ja tahaksin küsida, kas teil on välja pakkuda kandidaate? kes on kandidaat? aitäh, esimees. niisiis, Rahvapartei nimel teen ettepaneku esimeseks aseesimeheks nimetada Petri Sarvamaa. nii, Petri Sarvamaa on kandidaat. küsin kandidaadilt, kas ta on nõus kandideerima? jah ma olen vägagi meelsasti nõus kandideerima, ütleb härra Sarvamaa. aitäh. niisiis, ta vastab kõigile tingimustele, mis kandidaadile on seatud. ta on üles seatud äh, fraktsiooni poolt. ta on nõus kandideerima, ta on komisjoni täisliige ta on äh, nõuete kohaselt täitnud finantshuvide deklaratsiooni niisiis äh, äh, ilmselt on tegu ainsa kandidaadiga sellele ametikohale ja teen ettepaneku, kinnitame ta ametisse aplausiga. niisiis, härra Sarvamaa, palun tulge siia ette ja õnnitlused ametisse valimise puhul. aitäh, esimees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 nüüd asume valima teist aseesimeest. tingimused on täidetud, kvoorum on koos. kõigepealt on meil vaja teise asime, aseesimehe kandidaat üles seada, kas kandidaat on olemas? jah, aitäh, esimees, palju õnne ametisse valimise puhul. sotsiaaldemokraatide tahal tahaksin nimetada oma kolleegi Jens Kaieri teise aseesimehe kohale härra Kaier, kas te olete nõus kandideerima? jah, meelsasti. tegemist on komisjoni täisliikmega, kes on täitnud äh, nõuete kohaselt finantshuvide deklaratsiooni ja kuna tegemist on ainsa kandidaadidega, rohkem neid ju ei ole, niisiis niisiis, kuna on ainult üks kandidaat teise aseesimehe kohale, siis kiidame ta äh, kandidatuuri heaks aplausiga. õnnitlused Jens Kaierile, palun tulge siia ette meie hulka. ja nüüd kolmanda aseesimehe valimised äh, volitustega, hääletajad on endiselt samad, kvoorum on koos, niisiis seame üles kolmanda aseesimehe kandidaadi. kas meil on keegi, kes võiks kandideerida sellele ametikohale? palun. härra esimees, Rahvapartei nimel teeksin ettepaneku kolmandaks aseesimeheks nimetada Siegfried Muresson jah kandidaat ütleb, et on nõus kandideerima. teisi kandidaate sellele ametikohale ei ole. ning eh, kuulutame siis härra Siegfried Muressani aplausiga kolmandaks asepresidendiks ja kutsume ta siia ette ja nüüd on meil vaja valida ka neljas aseesimees. Äh, volitusega hääletajad on kindlad, kvoorum on koos, niisiis äh, nüüd on vaja üles seada kandidaat neljanda aseesimehe kohale. aitäh, esimees, Rahvapartei nimel teen ettepaneku Patricia Sulin nimetada sellele kohale. Patricia Sulin. kas te olete nõus kandideerima? Äh, esimees EFTT fraktsiooni nimel tahaksin mina seada üles Marko Sanni kandidatuuri härra Sani, kas olete valmis kandideerima? jah, olen küll. niisiis, äh, meil on kaks kandidaati. mõlemad on nõus kandideerima. mõlemad on selle komisjoni liikmed ning mõlemad on täitnud oma finantshuvide deklaratsiooni palun, teil on sõna. lugupeetud esimees, ma tahaksin äh, sõna võtta selle fraktsiooni nimel, mille kandidaat praegu äh, esitati ja tahaksin öelda, et äh, minu meelest ei ole tegelikult vastuvõetavad, suured fraktsioonid lepivad omavahel kokku, et nad jätavad kõrvale ühe väikse fraktsiooni, mis tegelikult on ka saanud ju valimistel toetuse ja põhjendavad seda ainult äh, ainult sellega, et äh, suurte fraktsioonide juht äh, või teatud osa kolleege on vastu sellele väikesele fraktsioonile. ma leian, et see on väga halb põhimõte, et niimoodi heidetakse kõrvale ühe väikese fraktsiooni esindajad, et nemad ei saa juhtivatele, juhtivatele kohtadele ja seetõttu ma avaldangi praegu oma fraktsiooni nimel äh, meelepaha ning ütlen, et et kõik fraktsiooni ähm, äh, osalised ei peagi alati olema ühel meelel, aga me peame alal hoidma demokraatiat ja ma nõuan äh, seetõttu, et äh, ka meid arvestatakse, aitäh! niisiis, meil on kaks kandidaati ja me peame hääletama salajaselt, me peame korraldama salajase hääletuse. ma teen ettepaneku, et hääletame elektrooniliselt. tuletan meelde, et igal saadikul on üks hääl Te peate panema oma hääletuskaardi masinasse niisiis, rahvapartei on, omab kahteteist häält, sotsiaaldemokraadid ühteteist häält, ECR kolme häält, ALDE nelja häält rohelised kolm häält, EFTD kolm häält ja siis veel äh, fraktsioonilise kuuluvuse saadikud kolm häält. niisiis äh, selleks, et kandidaat saaks valitud, on vaja absoluutset häälteenamust. Äh, niisiis poolthääli, erapooletud ei lähe arvesse. kas teil on kõigil hääletuskaardid? kellel ei ole kaarti, äh, andke märku, tuletan meelde, kes on kandidaadid. kandidaat number üks on proua Patricia Sulin Ra. rahvapartei fraktsioonist. niisiis proua Sulin Rahvapartei fraktsioonist ja härra Zanni kes on EFTD fraktsioonist. niisiis, kandidaat number üks on proua Sulin ja kandidaat number kaks on härra Sani. kui hääletate kandidaadi üks poolt, vajutage rohelist nuppu. niisiis, proua Sulin on roheline nupp ja härra Sani on punane nupp. allons... niisiis. asume hääletama. ma kuulutan hääletuse avatuks. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud niisiis, nüüd te näete hääletuse tulemusi. hääletas kolmkümmend üks saadikut. üks hääletussedel äh, oli siis tühi või erapooletu ning niisiis kolmkümmend inimest avaldas oma arvamust, absoluutne enamus on seega siis kuusteist proua Sulin on saanud kakskümmend häält ja härra Sani kümme häält, niisiis proua Sulin on valitud neljandaks aseesimeheks. kuulutan siis proua Sulini valituks ja kutsun ta siia ette meie hulka Eh, signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione. Eh. eh esimees, kui lubate, siis eh, tahaksin teha lühikese avalduse. meie delegatsioon, eh, Itaalia delegatsioon leiab, et tegemist on väga tõsise demokraatliku põhimõtte rikkumisega, rikutakse põhimõtet, mis on aluseks Euroopa Liidu tööle ja selle komisjoni tööle seda põhimõtet on praeguse hääletusega rikutud. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et enamus on loomulikult oluline, aga samas tuleb kaitsta ka vähemuste õigusi, neid, kes ei ole enamuses. jah, me võtame teie avalduse teadmiseks Äh, jah, ka minul on lühikene tea-, äh, avaldus. kõigepealt äh, tahaksin õnnitleda esimeest ja lugupeetud teisi juhatuse liikmeid, soovin teile edu. kui teid saadab edu, siis oleme ka meie edukas. härra esimees juba mainis muutusi ja probleeme, millega meil tuleb tegeleda, ma ei hakka siin pikalt rääkima aga jah, eh, eelarve ettevalmistamine on meie jaoks väga oluline, on väga oluline, et Euroopa Liit täidaks oma kohustusi, samuti on töökohtade loomine väga oluline. niisiis eh, tahaksin teid kõiki tänada. niisiis eh, tahaksin eh, eh öelda Äh, tänusõnad ka Alain Lamassuurile, kes lahkub, ta oli suurepärane esimees, ta oli väga pädev, väga šarmantne ning äh, tahaksin Alain äh, Lamassuuri tänada kõige eest, mida ta tegi. ja tahaksin lõpuks kõnelda ka demokraatiast, meid on siia valitud, me oleme hääletanud äh, enamus on oma otsuse langetanud ning seda otsust tuleb austada. niisiis kõik, mis siin täna juhtus, on demokraatia, niimoodi demokraatia toimib ning tahaksin avaldada rahulolu hääletuse tulemuste üle, hääletus oli täiesti läbipaistev, enamus hääletas äh, nende kandidaatide poolt, kes valituks osutusid, aitäh! hästi, niisiis oleme oma komisjoni juhatuse paika pannud ning nüüd peame paika panema ka koosolekute ajakava kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuni te olete seda ajakava näinud ning mul on mõningad teadaanded ka eelarvekomisjonis on üsna palju uusi liikmeid, sekretäriaat jagab välja terve rea dokumente, sealhulgas siis ka tervituspaketi äh, ülevaate tegevusest kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat neliteist ja ka muu asjakohase info, mis on seotud siis käimasolevate menetlustega sealhulgas ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvega ning paranduseelarvega aastale kaks tuhat neliteist. esimene koordinaatorite kohtumine, kus toimuvad pakilised ametisse nimetused ja arutatakse kuut globaliseerumisega kohanemise fondi avaldust ja minikuulamisi äh, volinik Jacek Dominiki osas ning äh, triloogide ettevalmistamiseks äh, toimub kümnendal juulil kell üheksa kolmkümmend, niisiis enne triloogi ja fraktsioonid peavad siis teatama, kes on koordinaatorid. nimed tuleb sekretäriaadile teada anda nii kiiresti kui võimalik. triloog eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas eh, eh, näeb ette seda, et fraktsioonid ja oma raportöörid kiiresti paika paneksid Äh, proua Kardia Zabal on äh, e, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve üldraportöör ning äh, härra Garriga siis asendatakse kui teiste institutsioonide eelarve raportöör mm, Äh, proua Jansseni äh, asetatakse, asendatakse, ka tema oli kahe tuhande neljateistkümnenda aasta raportöör ja proua Oldmeier äh, saab, Holmeier saab siis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta raportööriks teiste institutsioonide eelarvete osas ning järgmine koosolek toimub Strasbourgis neljateistkümnendal juulil kell kaheksateist kolmkümmend, kus toimub Äh, volinikukandidaadi Jacek Dominiki minikuulamine ja järgmine korraline eelarvekomisjoni äh, kohtumine toimub Brüsselis kahekümne kolmandal juulil, see kestab terve päeva, sekretäriaat äh, võtab ühendust fraktsioonidega selleks, et komisjoni keelerežiim paika panna ning seda režiimi hakatakse edaspidi kasutama kõigil ametlikel koosolekutel. tänane koosolek on lõppenud ning eh, palun saalist lahkuda kiiresti, sellepärast et siin peaks kohe algama järgmine koosolek. aitäh no.!